fratelli. Bene, benvenuti a tutti. tere tulemast. tere tulemast meie koosolekule. kõigepealt tahaksin teid kõiki soojalt tervitada mul on hea meel kuulutada see koosolek nüüd avatuks. see on põllumajanduskomisjoni asutav koosolek, põllumajanduse ja maaelukomisjoni asutav koosolek siis meie uue perioodi jaoks, meie ees seisavad märkimisväärsed väljakutsed, mis on meie põllumajanduse tuleviku jaoks võtmetähtsusega ning meil on tarvis selleks tugevat komisjoni ja ka tugevat ja ühtset parlamenti selleks, et kaitsta ja edendada rohkem kui kümne miljoni põllumehe ja viie mil-, viiesaja miljoni Euroopa tarbija äh, huve. meie koosolekud kantakse internetis üle, meil on tõlge kahekümne kahes keeles, iiri ja malta keelt meil ei ole nagu teate, tänase koosoleku peamine eesmärk on valida komisjonile esimees ja aseesimehed. peame elektrooniliselt hääletama. ja loodan, et kõigil on oma hääletuskaardid kaasas. aga kui olete maha jätnud, siis asenduskaarte on võimalik ka kasutada, nii et palun kontrollige praegu üle, kas teil on kaardid kaasas kõigepealt alustame siis esimehe valimisega. ja seejärel valime aseesimehed. vastavalt kodukorrale e, on meil vaja kvoorumit. meil on vaja kaksteist, et oleks kaksteist liiget kohal ja maksimaalselt on põllumajanduses, põllumajanduskomisjonis nelikümmend kaheksa häält anda asendusliikmed, kes on täna kohal, peavad koheselt endast teada andma. meil juba mõned nimed on olemas ka asendusliikmete kohta. mõned asendusliikmed on siis kohal, Petri Sarvamaa, Andre Bradford mina olen Andre Bradfordi asendaja ütleb Zara Cerdas. härra Gilles Le Breton, teda asendab proua Joel Melin. ja Diana Totsi asendab Ivan Sinch, Sinchit. okei okay sostituido por Mark sí. Tarabella. No, Tarabella è là. Ok. Procederemo. Please, Peter Jaar. Nein, äh, Peter Jaar. Sie haben vergessen, Te olete, unustasite minu nime mainida, mina, Peeter Jaar, esindan Petri Sarvamaad. palun see protokolli kirja panna. okei okay., no so war man es nicht da, ich bin der Vertreter. Gut, danke ja härra Sarvamaa ei ole kohal, mina asendan teda. ütlesin juba alguses, et Peeter Jaar Sarvamaad Peeter Jaar asendab, ütlesin seda juba alguses. Läheme siis edasi. kõigepealt teeme kontrollhääletuse, et vaadata, kas süsteem toimib. ja see annab meile ka võimaluse teha kindlaks, et kõigil on oma kaardid kaasas. kui olete valmis, siis nüüd teeme proovihääletuse. hääletus algas. see on proovihääletus. ainult selleks, et kontrollida, kas süsteem töötab. okei okay.. Have... meil on üks sots ülearu. mina jah. Mart Tarabella. non fare il furbo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 nelikümmend üheksa, aga nelikümmend kaheksa häält peab olema, üks on ikka ülearu, aga me ei tea, millisest fraktsioonist praegu see ülearune hääl pärineb. ainult täisliikmed ja asendusliikmed, keda varem nimetasin, saavad hääletada. nii, nüüd on korras. proua Mülle mul on üks lühikene märkus, täna ei ole veel kohale jõua ja Charles Köhles hääletab tema eest. nii et, et meil on seitse häält praegu. okei okay,, Jurik, we will take notes about that. Allora, ora... nii, nüüd alustame palun siis fraktsioonide koordinaatoritel äh, nimetada oma kandidaadid komisjoni esimehe kohale. iga kandidaat peab olema meie komisjoni täisliige, peab olema esitanud finantshuvide deklaratsiooni ja ka deklaratsiooni, mis on seotud kohase käitumise koodeksiga. annan nüüd sõna järje fraktsioonidele, palun, kes tahab sõna? palun aitäh, lugupeetud esineja, ma tahaksin esitada meie fraktsiooni identiteedi ja demokraatia nimel proua Maksett äh, kandidatuur. aitäh. väga hea. kas teie olete nõus, ID fraktsiooni kandidaadi, kandidaat. jah, ma olen nõus kandideerima, ütleb proua Birbakas. suur tänu. teised fraktsioonid, palun. rahvapartei. rahvapartei poolt asenduskoordinaatorina meie komisjonis, tahaksin ma pakkuda härra Norbert Lintsi meie kandidaadina. Norbert Lints, kas teie olete nõus kandideerima? väga hea. kui rohkem kandidaate ei pakuta, siis teeme kindlaks selle, kas proua Maxeter Vagas ja Norbert Lents on meie komisjoni täisliikmed, on täitnud kumbki oma finantshuvide deklaratsiooni ja samuti deklaratsiooni seoses kohase käitumise koodeksiga. kas on nii? siis saame asuda hääletuse juurde. olge tähelepanekud, tähelepanelikud, pange nüüd tähele, kui te tahate härra Norbert Lintsi poole, poolt hääletada, siis vajutage punast nuppu ja, ja kui proua Makse Terbakase nimel, siis rohelist nuppu. kas kõigil on see selge nüüd? toimub üks ainus hääletus selleks, et EPP kandidaadi Norbert Lintsi eest hääletada, vajutage punast. kui Makseti Palkase nimel hääletada soovite, siis roheline nupp. kas on nüüd kõigil selge? hääletus algas. okei okay., voto chiuso kena, hääletus on lõppenud. Norbert Lents, kolmkümmend kuus häält ja proua Pirbakas üksteist häält. kuulutan Norbert Lintsi meie uueks esimeheks Norbert Lints on saanud absoluutse enamuse esitatud häältest ja palun teda nüüd siia poodiumile ja <clears throat> liibe. kallid kolleegid, ma tahaksin teid kogu südamest tänada selle usalduse eest ja ma usun, et meie ees seisab väga palju tööd, mis puudutavad põllumajandusreformi ja muid teemasid, mis Euroopa talunikele, aga ka tarbijatele, meie valijatele äh, Äh, korda lähevad ning seetõttu usun ma, et me peame väga kiiresti töö kallale asuma ja seetõttu peame me oma komisjoniga lõplikult moodustama ja valima ära aseesimehed. peame läbi viima aseesimeeste valimise ja seetõttu teen ettepaneku et ma lähen üle inglise keelele, et mitte mingisuguseid vigu sisse ei tuleks ja loen lihtsalt ette selle, mida me kõik ähm, äh, nii-öelda ametlikult peame arvesse võtma. kallid kolleegid, mingem siis edasi ja hakakem valima Agri aseesimehi ja kõigepealt siis esimene aseesimees, seejärel eraldi teine kolmas ja neljas aseesimees. vastavalt reeglitele on meil vaja kvoorumit selleks, et valida neid aseesimehi. selleks on vaja kaksteist liiget ja maksimaalne häälte arv meie põllumajanduskomisjonis saab olla nelikümmend kaheksa, olgu siis täisliikmetest või asendusliikmetest koosnev kvoorum asendusliikmed on juba minu meelest ette loetud, me ei pea neid uuesti ette lugema. kui fraktsioonid soovivad esitada teisi asendusliikmeid, kes nüüd hääletusest osa võtavad, siis praegu on õige aeg seda teha, see on vist tehtud. keegi ei soovi sõna rohkem fraktsioonidest sellega seoses. aitäh, lugupeetud esimees Äh, austades demokraatiat ja pluralismi selles institutsioonis, äh, soovib ähm, demokraatia identiteedi fraktsioon esitada ähm, proua Maksett Pibarkase kandidatuuri, palun. ja me esitame ta siis esimese aseesimehe kohale hmm?. okei okay.. väga hea äh, me ei ole sinnani veel küll jõudnud, aga et me ei ole veel jõudnud sinnani, et me kandidatuuri esitame, aga me võtame selle teadmiseks. tuleb arvesse võtta äh, selle juhatuse koos, iga juhatuse koosseisus arvesse võtta ka soolist ja geograafilist tasakaalu. nõnda palun siis fraktsioonide esindajatel nüüd pakkuda välja kandidaate esimese aseesimehe kohale meie komisjonis ning meenutan teile, et kandidaat peab olema täisliige meie komisjonis ning tal peab olema esitatud raha, finantshuvide ja kohase käitumise koodeksi kohane deklaratsioon kas on kellelgi esitada kandidaate? Martin Häusling, palun. pakun Francisco äh, Guerrero kandidaadiks. Ähm, Francisco Guerrero. okei okay,, Francisco Guerrero. Francisco Guerrero. Vorgeschlagen. Francisco Guerrero on et-, äh, välja pakutud ja idee on välja pakkunud ähm, äh, Maxet Birbakase kas te olete nõus? Ähm, äh, ja proua Birbakas äh, on siis välja pakutud ID fraktsiooni poolt, kas mõlemad kandidaadid on valmis kandideerima? jah, jah, loomulikult olen ma valmis kandideerima esimese aseesimehe kohale. So, dann stellt sich die siis äh, on järgmine küsimus, et kas hääletame salaja või äh, meil on äh, vähemalt kümme saadikut. Ah, vabandust, ütleb esimees. igatahes on võimalus salaja hääletada, aga nüüd me hääletame siis esimese asepresidendi, aseesimehe üle Also, <clears throat> eine geheime Abstimmung äh, salajane hääletus äh, ja kes äh, tahab siis hääletada Guerrero poolt, valige roheline nupp ja kes tahab häri, hääletada proua Pirbakase poolt, vajutage palun punast nuppu. ja nüüd võime siis äh, asuda hääletama ja ma kuulutan hääletuse avatuks, palun hääletage Ich... niisiis. Äh, nüüd on hääletus lõppenud. härra Guerrero sai kolmkümmend kaheksa häält ja proua Birbakas äh, kuus häält. härra Guerrero, ma paluksin, et te tuleksite siia minu kõrvale ja soovin teile edu okei okay,, dann können hästi, siis äh, hakkame valima teist aseesimeest. kas äh, on kandidaadi osas ettepanekuid? härra Soidro, palun. suur aitäh, esimees rahvapartei fraktsiooni nimel tahaksin äh, esitada Daniel Breda meie, Puuda meie kandidaadiks äh, esimese, vabandust, teise äh, esi, aseesimehe kohale. kas on veel ettepanekuid? proua Melen, aitäh Äh, härra esimees, ähm, äh, endiselt juhtides tähelepanu vajadusele austada demokraatiat ja äh, pluralismi, esitame me proua Maksett Pirbakase kandidatuuri teise aseesimehe kohale. suur aitäh, kas on veel ettepanekuid? ei ole, siis võime jällegi hääletama asuda. kes tahab Daniel Buda poolt hääletada, palun vajutage rohelist nuppu ja kes tahab proua Birbakase poolt hääletada, loodetavasti hääldasin seda nime õigesti. kes tahab tema poolt hääletada, vajutage palun punast nuppu. niisiis avan nüüd hääletuse. palun hääletage Wir... nüüd on hääletus lõppenud. ja härra Buda on saanud kolmkümmend seitse häält kolleegidelt ja proua Birbakas seitse häält. palun, härra Buda, tulge siia poodiumile ja <clears throat> libe. kallid kolleegid. järgmise kahe hääletusvooru juhul on asi niimoodi, et meil on siin probleeme ja seetõttu ma tahaksin, et äh, fraktsioone paluda, et te võtaksite äh, äh, sõna, see on nüüd lubatud tähendab, see ei ole nüüd, ärge enam sõna võtke, sellepärast et meie aeg saab varsti läbi. ja me peame siit ruumist ära minema. nii et, et kas keegi soovib sõna võtta? Grazie Presidente, a nome del gruppo dei socialisti. suur tänu. sotside fraktsiooni nimel arvan ma, et oleks hea edasi lükata see hääletus, et me saaksime järgmisel põllumajanduskomisjoni koosolekul, kahekümne kolmandal juulil hääletama suur aitäh, lugupeetud esimees ja palju õnne teile valimise puhul. me teame, et kolmanda aseesimesi kohale on väga palju kandidaate ja seetõttu ma palun, et me neljanda aseesimehe kandidaadi, kus probleeme ei ole, ära valime ja taha, et anda oma kolleegidele rohkem nii-öelda kindlustunnet, et hääletaksime selle neljanda aseesimehe kandidaadi siiski ära. ma ühinen proua Mülleriga, et me hääletaksime neljanda aseesimehe üle ja siis on meil aega juba selle kolmandaga tegeleda. okei okay.. Oh, it's me. Thank you. On behalf of... ECR-i fraktsiooni nimel tahaksin pakkuda proua Masoli Agolari äh, kolmanda aseesimehe kohale, ütleb kõneleja aitäh, lugupeetud esimees, minu arvates oleks hea ja hea signaal selle komisjoni jaoks, et me ei lükkaks asja edasi ja me valiksime ära praegu nii kolmanda kui ka neljanda aseesimehe. ma arvan, et me peame praegu menetlusest kõnelema, on äh, kaks ettepanekut ähm, äh, asi edasi lükata erineval moel, ühel pool äh, täielikult edasi lükata järgmiste aseesimeeste valimine, siis kolmanda ja neljanda aseesimehe valimine ja teine ettepanek on, et selle tegid siis kaks fraktsiooni, et me valime ära neljanda aseesimehe praegu on küsimus selles, milline on enamus nende ettepanekute osas. Ehm, ma tean, et siin on kaks fraktsiooni, kes tegid ettepaneku neljas aseesimees ära valida ja sotsiaaldemokraadid tegid ettepaneku mõlemad valimised edasi lükata. ja siis ma teen ettepaneku üks hetk, Also... niisiis, minu ettepanek on, et me neljanda aseesimese veel ära valime, valime neljanda aseesimehe ära. kas äh, sellele on vastuväiteid? härra esimees äh,, ma arvan, et kui me kolmandat aseesimeest ära ei vali, siis me peame hääletuse lõpetama ja ootama Äh, äh, järgmise koosolekuna, mis toimub ähm, kahe nädala pärast, vahepeal niikuinii midagi ei juhtu ja siis äh, valima asja niimoodi, nagu menetlus ette näeb, kõigepealt kolmanda aseesimehe ja siis neljanda, see oleks menetluslikult õige. kui me asja edasi lükkame, siis tuleb mõlemad hääletused edasi lükata. ja kui me Äh, seda teeme, siis nagu ma ütlesin, me valime siis äh, kahe nädala pärast mõlemad ülejäänud aseesimehed. hästi. niisiis, äh, siis on ettepanek selline, et mõlemad aseesimehed, nende valimine lükatakse edasi. kas need, kes on nõus, andke märku okei okay., also das machen wir elekt-. teeme elektrooniliselt, kes on poolt, eh, selle poolt, et valimised edasi lükatakse, eh, vajutage rohelist nuppu ja kes vastu on, punast nuppu okei okay,, dann schließe ich die abstimmung. siis on hääletus lõppenud. kakskümmend üheksa on edasilükkamise poolt ja kuusteist on vastu niisiis äh, hääletame kahekümne kolmandal juulil, siis valime kolmanda ja neljanda aseesimehe. hästi. ja lõpetuseks äh, on mul veel teile teatada, millal toimub meie järgmine koosolek, see on siis kahekümne kolmandal juulil. kahekümne kolmandal juulil hommikul ja ka pärastlõunal. suur aitäh. ja sellega on koosolek lõppenud.